Äh, Euroopa õigusaktide raames selleks, et VKE-d aitaksid taastada majanduskasvu ja ma olen kindel, et nad on just selleks esimeseks hoovaks, kes seda teeb, suur tänu. suur aitäh, härra volinik Barnier, see arutelu on nüüd lõppenud. järgmine punkt päevakorras on üheminutilised kõned vastavalt reeglile sada viiskümmend ja annan kõigepealt sõna härra Kukanile aitäh, president, kolleegid, dokumendid, mille Euroopa Komisjon hiljuti avaldas, mis puudutab Euroopa Liidu laienemist, saatis eh, tulevastele liikmetele eh, liikmekandidaatidele sõnumi, et eh, progress on võimalik ainult vastavalt reaalandmetele ja vastavalt nendele Leedu tule, need, kes olid äh, võimelised reformid lõpule viima, äh, saavad olla õnnelikud, sest et see on näidanud, et äh, suurte kompromisside kaudu saavutasid nad päris palju. Need, kes ei suutnud midagi saavutada, kes lihtsalt näitasid üles jõudu ilma konstruktiivse dialoogita, on raisanud oma aega. oluline informatsioon oli ka, et vajalikud tööd ei saa ära teha keegi teine, kui nad tahavad seista oma kodaniku ees, siis nad peavad äh, kinni pidama äh, tõelistest saavutustest. Äh, mingitest müstilistest raskustest rääkimine, see enam ei, sellest enam ei piisa. aitäh, härra Kukan. järgmiseks proua Blinkevitš Uute, palun. aitäh, president noorte töötus teatud riikides on jõudnud kolmekümne, neljakümne protsendile, mõnedes riikides peaaegu pooltel noortel inimestel ei ole töökohta. mida me saaksime, peaksime tegema Euroopa eh, ja siseriiklikul tasandil, et seda muuta? minu arvates peaksime me kõigepealt töötama tööhõiveprogrammide kallal, keskenduma noorte probleemidele, tekitama meetmeid, mis edendaksid noorte tööhõivet, Eh, mis suurendaks töö- ja sotsiaalseid garantiisid eh, ning eh, viima läbi uuringuid, et tuvastada, millistel ametitel on või tulevikus saab olema töö, puudus töötajatest, me peaksime kaasama rohkem tööandjaid haridustöösse, kvalifikatsiooniprogrammidesse, me peaksime edendama noorte inimeste ettevõtlikkust erinevate meetmetega, Äh, äri ja haridus koolides, äh, samas ka maksusoodustused uutele ettevõtetele, peaksime informeerima noori inimesi ka hetkel töötavatest Euroopa Liidu programmidest ning äh, peaksime rohkem tegelema praktikakohtade reguleerimisega. aitäh, proua Blinkevitš-Jute, nüüd proua Bilbao ETA terrorismi ajast on lõppenud. me, meie Baski eh, elanikena ei ole kunagi olnud nõus sellega, et inimesed meie nimel tapavad. Eh, me osalesime esimeses eh, demonstratsioonis ETA vastu ja see on alati olnud Baski inimeste arvamus, ETA ei täna kordan oma üleskutset äh, aastast kaks tuhat kümme, meil peab olema Baskimaa jaoks rahuprogramm, äh, niimoodi saaksime me parandada harmoonilist ühend, ühiskonna ülesarendamist, et me ei kordaks oma vigu, vaid parandaksime tulemusi. me peame äh, aitama kaasa ohvritele, me peame üles näitama solidaarsust ja austust, seetõttu teen ettepaneku, et me peaksime äh, vaikuseminuti solidaarsuses valuga ning näitame üles mõistmist nende vastu, kes no mõistmist vajavad. aitäh, äh, proua Balbau ja nüüd järgmiseks proua Svin. aitäh, härra president, tahaksin õnnitleda Walesi rugbimeeskonda suurepärase esituse eest kahe tuhande üheteistkümnenda aasta maailmameistrivõistlustel Uus-Meremaal. Äh, rugby on kolme miljoniga Walesi rahvastiku hulgas rahvussport ja seetõttu tuleb tunnustada nende tulemust, et nad jõudsid äh, poolfinaali. kuulda Walesi rahvushümni äh, laulduna emakeeles oli tohutuks uhkuse allikaks. paljud Walesi inimesed kasutavad äh, Walesi keelt esimese keelena ja nad kõik inglise ja walesikeelsed näitavad, kuidas meie rahvusspordid äh, edendavad rahvusühtsust ning edendavad meie kultuuri globaalses kontekstis. sport on meie rahva jaoks kultuurilise uhkuse allikas ning seda peaks kasutama äh, vahendina, kuidas edendada regionaalset mitmekesisust Euroopast. palju õnne Walesi meeskonnale! aitäh, proua Swinburne. järgmiseks äh, härra Tavares. suur aitäh, viimase paari nädala jooksul on Portugal kaotanud oma pensionitest neliteist protsenti, viimaste aastate jooksul on inimesed kaotanud kolmkümmend protsenti oma pensionite väärtusest ning üks viiendik äh, ühe viiendiku oma palkadest. inimesed tihtipeale ei tea seda, aga otsesed välisinvesteeringud on tulemas siiski riikidest, mis on raskustes, sada kolmkümmend neli protsenti kasvu otsestes välisinvesteeringutest läheb Hollandisse. inimesed põhimõtteliselt kasutavad riiulifirmasid Hollandis selleks, et vältida maksude maksmist Portugalist riigid, kes kannatavad äh, selle kriisi tõttu, riigid, kes sellest kasu teenivad ja see on halb, see on kõige selgem asi, mis meid hävitab. meil peavad olema ühtsed eelarve eesmärgid, ilma maksu äh, harmoneerimiseta me konkureerime teineteisega ning hävitame euro. Äh, Äh, on öeldud, et kui meil on debatt finants jätkusuutlikkuse koha pealt, kui me ei keskendu mitte ainult kasudele, siis äh, saavutame me paremat, me ei tohiks John Maynard Keynesi sõnu unustada. aitäh ja nüüd härra, järgmine härra Trantafilides. aitäh, härra president Iisraeli sõduri Gilad Shaliti vabastamine mille vastu vabastati eh, rohkem kui tuhat Palestiina vangi, on eh, toonud kaasa optimismi ning rõõmu mõlemal poolel. peaksime seda positiivset uudist eh, võimalikult hästi ära kasutama, selleks et nõuda eriti just Iisraelilt lähenemist, mis Äh, viiks järgmiste konkreetsete sammudeni, näiteks tuleks vabastada kõik Palestiina vangid, loobuda plokist Gazale ning äh, mõelda üle asunduspoliitika. sest see on ainus äh, moodus, kuidas see vangide vahetus saavutab kestva tulemuse Äh, vastasel juhul leian ma, et Gilad äh, Šariti vabastamine ning selle vastu vähemalt tuhande Palestiina vangi vabastamine on ainult äh, alus uutele muutustele. aitäh, järgmiseks härra Morganti. härra president, kallid kolleegid, viimastel päevadel olen kuulnud mitmelt poolt, et Hiina võib osutuda Euro päästjaks ning Hiina võiks osutuda ka Euroopa päästjaks, aga inimesed on suhteliselt fatalistlikud selle koha pealt, mitte aga eri-, entusiastlikud. tahaksin paluda teilt midagi väga lihtsat, tahaksin teada, miks peaks Hiina Euroopat aitama? kindlasti see abi ei oleks asja lõpp, see võib olla äh, lõplik surmav löök läänele, olen väga kibestunud, sest et see Hiina strateegia on hästi programmeeritud, hiinlased teavad, mida nad teevad, eurooplased vist mitte, eurooplased ei tea üldse, milliseid meetmeid äh, ette võtta. mina olen Pratos, see on linn, kus on Itaalias kõige rohkem Hiina elanikke. esialgu hiinlased ehk tulid äh, selleks, et aidata, aga nüüd nad on meie majandust, äh, meie linna majandust üle võtmas ja NATO algsed tooted on vaikselt hävinud. aitäh, härra Morganti, nüüd üheks minutiks proua Skridlevska. aitäh, härra president. paljudes liikmesriikides nii äh, siseriiklik, nii riiklikul kui kohalikul tasandil äh, võeti vastu suurperede harta äh, seda selleks, et aidata äh, suurperesid ja äh, sellega nad saavad äh, teatud kasusid, teatud soodustusi, meil ei ole Euroopa ülest seadusandlust, mis annaks sarnaseid õigusi suurperedele igal pool Euroopas. leian, et Euroopa Parlament ning komisjon peaks toetama suurperesid, kus on palju lapsi, meil peaks olema ühtsed põhimõtted igal pool Euroopas me peame toetama neid äh, no suurperesid meie vananevas äh, ühiskonnas ja tuleb arvesse võtta ka asjaolu, et äh, see harta toetaks meie peresid pooldavaid tegevusi. tahaksin apelleerida Euroopa Komisjonile, et nad võtaksid vajalikud sammud nii kiiresti kui võimalik. aitäh, järgmine kõneleja on härra Kutas aitäh, härra president. Euroopas on kakskümmend viis protsenti kogu maailma metsast. meil on eh, Euroopas nii-öelda aardemetsad, kus on palju mitmekesisust ja seda peab kaitsma. aga need metsad on langenud eh, üha suureneva metsade maharaiumise eh, ohvriks, ühes Rumeenia rahvuspargis on leidnud aset tohutu raie, Äh, ametivõimude heakskiidul, kuigi tegemist on väga rangelt kaitstud piirkonnaga. see on tähendanud seda, et pinnase kvaliteet on vähenenud ning äh, äh, liigirikkus samuti. kahjuks on Euroopa Liidul väga äh, halb äh, metsade maharaiumise jälgimine ning ei ole kuidagi reguleeritud äh, metsade olukorda üldiselt. me peaksime parandama seda monitooringusüsteemi peaksime parandama ka praktikaid, millega metsi Euroopa Liidus kaitsta, nii et me saaksime jätta need aarded ka järgmistele põlvkondadele, aitäh! suur aitäh, härra Kutas! järgmiseks härra Källeger, palun! Uh, yesterday's uh, European eilne Euroopa Liidu ülemkogu täielik läbu, läbikukkumine Euroopa Liidu ja ühtse valuuta jaoks äh, Euroopa Liidu juhid pidid leppima kokku ühtses lähenemises selleks, et äh, lahendada Kreeka kriis. aga eelmisel nädalal Iirimaal Euroopa Keskpanga ja Valuutafondi ning Euroopa Komisjoni esindajad käisid kohal ning äh, kohtusid Iiri poole esindajatega ja jõuti järeldusele, et meie programm on õigel teel ning et Iirimaa on teinud suuri edusamme äh, Iirimaa äh, võlaolukord äh, on jätkusuutlik ning majandusolukord paraneb. kolmapäevased tippkohtumise järeldused peavad ka, peaksid kaasa tooma endaga suures määras võib-olla isegi kuuekümne protsendi ulatuses Kreeka võla mahakirjutamise ja Euroopa Keskpank on äh, samas nõudnud, äh, et äh, Iirimaa peab maksma tagasi kõik saadud raha. ja kõnelejalt võetakse mikrofon. suur aitäh teile, härra Käleger ja proua Štanaka saab järgmisena sõna. suur aitäh! kakskümmend aastat on möödunud hetkest, mil võeti vastu resolutsioon Äh, millega anti Läti kodakondsus äh, kõikidele nendele inimestele ainult, äh, kellel oli see neljakümnendatel aastatel olemas. paljudelt lätval-, lätlastelt võeti poliitilised õigused sellega seoses, tegemist oli suure ajaloolise hetkega ja parlament jättis osa, suure osa oma valijatest ilma kodanikuõigustest ja mina tahaksin teada, kas on õige, et mis tahes inimene, kes tuleb Lätti, ei saa, saab äh, osaleda kohaliku tasandi valimistel, aga samal ajal äh, inimesed, kes äh, kümneid aastaid on Lätis elanud, ei saa sama õigust kasutada ja mina kahetsen